nüüd jätkame oma istungiga. Wznawiam posiedzenie. Protokół wczorajszego posiedzenia. austatud kolleegid, eilse istungjärgu protokoll on teie märkusteks kättesaadav. kui teil märkusi ei ole, siis võtame protokolli vastu